üheteistkümnendal jaanuaril saime kirja Rahvapartei, Sotsialiste Demokraatide, ALDE, Roheliste eh, esimeestelt kirja Tšerneski asepresidendi käitumise kohta. meil on ette nähtud kahekümne esimeses artiklis kodukorrast eh, ka sätted, mis puudutavad eh, siis parlamendisaadikute omavahelist kohtlemist esimeste konverents vaatas läbi selle äh, küsimuse kaheksateistkümnendal ja esimesel veebruaril oma koosolekutel. kaheksateistkümnendal jaanuaril sain samuti asepresident Žaneskilt äh, kirja, mis puudutas äh, mainitud kirjas välja toodud muresid sellele järgnevalt kahekümne kolmandal jaanuaril eh, kohtusin asepresident eh, Tšernetskiga selles küsimuses. olles võtnud eh, teadmiseks tema märkused esimesel veebruaril esimeste konverents otsustas kolme viiendiku enamusega mm, mm, mis esindasid vähemalt kolme fraktsiooni lõpetada Tšernetski äh, asepresidendi mandaat, äh, seda seetõttu, et tegemist oli tema poolt ebasündse käitumisega vastavalt artikli kakskümmend üks kodukorrast. Äh, parlament otsustab kolmapäeval selle üle kahe kolmandikulise hääle enamusega ja sellega on esindatud samuti suur enamus siinse koja liikmetest. palun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 hakkab tsenseerima parlamendisaadikute sõnavõtte liikmesriikides? see on minu esimene küsimus ja teine küsimus, kui Euroopa Parlamendi juhatus reageerib skandaalsetele avaldustele, nagu näiteks härra Verhofstadi avaldus, kes solvas Poola rahvast siinsamas kojas, see on solvav enneolematu. kas te kavatsete tsenseerida, kas te kavatsete hinnata seda mida Euroopa Parlamendi saadikud ütlevad siit kojast väljaspool, millisele koju, kodukorra artiklile see vastab? artikkel kakskümmend üks kodukorrast näeb ette, et taotlus tuleb esitada kolme Äh, fraktsiooni poolt parlamendis. siin ei ole küsimus sellest, et see sanktsioon oleks può essere inflitta o meno dal presidente. presidendi poolt kehtestatud. ei äh, president ega tema juhatus ei otsusta selle üle, vaid esimeeste konverents. seega tegemist on fraktsioonide poolse ähm, äh, pool, äh, fraktsioonide poolt esitatud küsimusega ning seda ei ole president kehtestatud, ma lihtsalt olen kinni pidanud äh, kodukorrast. kui esimeste konverentsil nii hääletatakse ja kui kogu menetlusest on kinni peetud, siis nii see on. mina ei, president ei saa Äh, sanktsioone kehtestada selle kohta, mis väljaspool parlamenti toimub. mina saan kehtestada sanktsioone ainult selle kohta, mis siin see-, siseselt toimub. asepresidendi ametikohalt kõrvaldamine tulenes siis sellelt, et fraktsioonid taolise taotluse esitasid. palun, härra Veeber härra president, äh, proua kolleeg viitas siin sõnavabadusele ja sõnavabadust ei saa siin küsimuse alla seada, aga me ei räägi siin mingist normaalsest äh, tavainimesest, et me räägime ikkagi Euroopa Parlamendi asepresidendist ja nii nagu meie teilt äh, ootame, siis me leiame ka teilt, Rahvapartei esindajana, et te ikkagi olete parteineutraalne oma ametikohal ja seetõttu me eeldame, et ka teised kolleegid käituvad niimoodi, Äh, nagu see on meie institutsioonile väärikas. ja kui siis äh, vastuvõetamatult äh, siin meie kolleege hakatakse natsidega võrdlema, siis ja võrdleb ka Euroopa Liidu institutsioone endise Nõukogude Liidu institutsioonidega, siis on tõesti punasest joonest üle astutud ja tuleb ka vastavad tagajärjed, tagajärgedega arvestada ja selleks, et kolleegilt äh, nüüd kohe, kolleegidelt ka äh, relvamoon ära võtta, siis äh, meie oleme nõus selle fraktsiooni teist kandidaati, kandidaadiga nõustuma asepresidendi kohale, nii et me ei ole ühegi fraktsiooni vastu, me ei ole Poola vastu, aga praegusel hetkel härra Tšernetski puhul me leiame küll, et on vaja meetmeid tarvitusele võtta sõna on palunud äh, härra Pullman, aga ega me ei pea hakkama nüüd Sarnetski küsimust otsustama, sellepärast et see otsus on juba vastu võetud. Äh, me hääletame ning äh, koda otsustab ühiselt, mida teha. kuulame ära härra Pullmani, aga ma tahaksin lihtsalt anda sõna juriidilistel põhjustel, sellepärast et siin viidati juhatusele, juhatus ei Äh, ole siia segatud, see on võetud vastu vastavalt äh, kodukorrale artikli kakskümmend üks, kogu menetluskorrast on kinni peetud, ka härra Tšanetskil oli äh, võimalus minuga kohtuselt, kohtudes selgitada, see on ka kõik kirja pandud, nii et kõik on käinud nii, nagu peab, nii kõik on olnud avalik, aitäh. suur tänu, ka mina ei soovi siin hakata mingit arutelu tekitama, ma sooviksin lihtsalt vastata kolleegi küsimusele ei, esimeste konverentsil ühtegi häält ei äh, kõlanud, mis oleks toetanud äh, tsenseerimist ja seda kindlasti ka juhtuma ei hakka. asi on Euroopa Parlamendi väärikuses, selle koja väärikuses ja palun ärge unustage seda, et Euroopa ühtsus kasvas tänu sellele, et me olime vastu sõjale, et me olime vastu natsionaalsotsialismile. see on meie väga oluline pärand ja see, kes selliselt meid natsidega võrdleb, see tõesti astub üle punasest joonest ja meie sotsiaaldemokraatide fraktsioon ei soovi, et meie koda esindab keegi, kes võrdleb meid natsidega sellepärast, et sellest, sellised võrdlused ei, ei kuulu siia kotta, nii nagu ka natsid siia kotta ei kuulu ja see on meie jaoks väga oluline seisukoht. ja muuseas, me nõustume ka kolleeg Weberi sõnavõttudega, loomulikult me oleme valmis ka teise esindaja, teise kandidaadi välja pakkuma vastavast fraktsioonist, kes sellest punasest joonist üle ei äh, astu, me toetame siin kojas pluralismi, aga palun mitte mingisuguseid võrdlusi natsidega ja mitte ühtegi natsiga siia tippametikohtadele, nad ei ole siin midagi ära kaotanud Lambers, non... Eh, palun härra Lambers, aga tõepoolest ärgem pidagem arutelu maha, kas tahate midagi lisada? Votre tahtsin toetada teie seisukohta, härra president. ma arvan, et tegite seda igati korrektselt. meie kojas siin pean väga oluliseks selleks, et meil oleks poleemika, ideed vastanduksid, see on täiesti normaalne, aga kui me hakkame isiklikult ründama, hakkama alandama inimest, nagu seda härra Sovetski tegi, me võime võidelda pissiideedega, paremäärmuslaste ideedega, aga me peame austama kõiki inimesi, kõikidel liikmetel siin on samasugune legitiimsus, kõik on, kõik väärivad austust ja härra Tšernetski ei olnud selle põhimõtte kõrgusel, sellepärast ongi see lubamatu. referents. Äh, kolleeg Florence. president, anche io penso che ci debbano essere. suur aitäh. ma usun, et Äh, siin äh, me peaksime seda küsimust arutama, see on ka põhjuseks, miks saatsin kirja koos äh, saja allkirjaga. ei tohi juhtuda, et sellised jõud siin sõna võtavad, tege-, nagu kaasafond, kes on kolm, kes on ise nimetanud ennast uue ajastu fašistideks me peame täiesti kindlameelselt äh, selle vastu välja astuma ja tegema seda äh, jätkuvalt. Äh, kolleeg Forenza, jah, tõepoolest, me oleme kinni pidanud teatud reeglitest siin selle juhtumi puhul. ma ei anna lubasid välja Äh, ma võin äh, teatud äh, otsustele vastu seista, aga kui tegemist on terrorismi või muu küsimuse aruteluga, siis ma ei saa keelata saadikutele. lugupeetud saadik. ärge tõstke häält, istuge palun ning austage seda kood- ah.. hästi, hästi. ma näen, et ka teie ei tea, mis asi on demokraatia ha finito, ha fi, ha finito di fare il suo comizio? kas te olete lõpetanud? ei ole mõtet äh, sõna haarata endale, kui seda ei ole palutud, sellepärast et me saame ainult poliitilisi seisukohti väljendada siin. kutsun teid äh, korda pidama ja viisakalt käituma. Quando una persona è invitata da un parlamentare kui siia on kutsutud äh, inimesi, ükskõik kuhu fraktsiooni nad kuuluvad, siis me ei saa äh, ju keelustada seda. ning siin ei, ei olnud ju mitte midagi äh, se-, sellega seoses, et oleks kuidagi koosolekut takistatud, aga jah, kui me keelustame äh, Äh, saadikute meeleavaldused, siis see on üks asi, kuid kõik saadikud on võrdsed, sellepärast et nad esindavad rahvast. me võime teatud ideed hukka mõista, aga kui ei ole avaldusi, millega oleks äh, reeglid rikutud, siis me ei saa sanktsioone kehtestada. nüüd aga läheme edasi, sellepärast et selle kohta on juba väga palju ära öeldud. pärast äh, proua Tatjana Tsan